care kolleege, cari kolleegi, riprendiamo, anzi. kolleegid, läheme oma tööga edasi. ennem president Barroso avaldust komisjoni tööprogrammi kohta kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuletaksin ma teile meelde, et kolmkümmend aastat tagasi leidis Itaalias teatud piirkondades aset kohutav maavärin. hukkunuid oli tuhandeid. ma arvan, et me võime kõik üles näidata oma solidaarsust ja toetust sealsetele inimestele. nüüd saab sõna president Barroso tutvustamaks komisjoni tööprogrammi, palun suur tänu, härra president, auväärsed saadikud! täna on mul au tutvustada teile kahe tuhande üheteistkümnenda aasta komisjoni tööprogrammi. see on nii lõpp kui algus. ühelt poolt äh, algatab see programm uue poliitilise tööfaasi, teisalt võtab see aga kokku äh, tu-, äh, suurendatud struktureeritud dialoogi, millega tehti algust siin parlamendis septembris komisjoni tööprogramm, tööprogrammi alased arutelud on olnud sisukad ja edukad. pärast meie suurendatud koostöölepingut oleme me läbi rääkinud mitmete prioriteetide üle tulevastel aastatel. meie vaated ühtluvad suuresti ja see on julgust avaldav. nii tegevuste kui prioriteetide osas on meil tekkinud tõesti eriline partnerlus. auväärsed saadikud, tei-, ma keskendun valdkondadele, kus teie saate anda tõesti oma panuse. kahe tuhande ühenda, üheteistkümnenda aasta neliteist prioriteeti komisjoni poolt on sellised, mis on olulised meile kõigile programmis on veel sada viiskümmend ettepanekut, mille kallal komisjon töötab jätkusuutlik majanduse taastamine ja äh, ühiskonna tugevdamine tulevikuks on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta peamiseks prioriteediks. meie jõupingutused peaksid liikuma kolme joont mööda. juhtimise tugevdamine, finantssektori reformi lõpuleviimine ja Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia lõpuleviimine, saavutamaks tark, kaasav, jätkusuutlik majanduskasv meie tegevus peab põhinema tugeval makromajanduslikul põhjal. Euroopa semestri sissetoomise läbi ja äh, kahekümne üheksandal septembril sellel aastal tugevdame me finantsraamistikku ja järelevalvet. ambitsioonikas finantssektori reform juba toimub ja olulisi õigusakte on vastu võetud, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võtab komisjon vastu viimased õigusaktid, võtmeprioriteedid nagu läbipaistvus ja tarbijakaitse on äh, kõige aluseks ja pangakriisi raamistik peaks ennetama tulevikukriise. komisjon ootab nõukogu ja parlamenti toetust juba, et ka juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal see oluline reform läbi viia. me peame ära kasutama oma suhtelisi eh, positiivsemaid külgi kahekümne esimesel sajandil. kui meie konkurendid on tugevamad, peame meie olema targemad me üritame välja tulla Euroopa standardiseerimise süsteemiga, mis on oluline vahend meie ettevõtete konkurentsivõime tugevdamisel, eriti VKE-de puhul. et Euroopa oleks konkurentsivõimeline ja looks paremaid ja rohkem töökohti, peame me olema ressursitõhusad. seega kliimamuutuse, energia, transpordi ja keskkonnapoliitikate ühildamine on prioriteediks. eriti keskendume kahe tuhande üheteistkümnendal aastal energiatõhususele. me peame kohanema majandusliku olukorraga, e, seetõttu peame kaitsma tööliste õigusi ja seda koostöös sotsiaalpartneritega. E, tööaja ja tööliste lähesta-, lähetamise direktiivid on olulised kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. samal ajal üldhuviteeniste, teenuste riigiabi reeglid aitavad luua raamistiku, mis võtavad arvesse selliste teenuste loomust. ühtse turuaktiga tuli komisjon välja ambitsioonika protsessiga, kasutamaks ära ühtse turu täielikku positsiooni. meie ettevõtted peaksid tegelema ettevõtluse, mitte bürokraatiaga. kui bürokraatiat on liiga palju, ei soovigi ettevõtjad muidu kasulikke piiriüleseid projekte ette võtta kui me haldame näiteks autoriõiguse küsimusi ühtselt, saame me aidata kaasa piiriülesele tegevusele ning ära kasutada seda töökohtade loomise potentsiaali. näiteks digitaalsektoris, sektoris. samas peame me parandama tarbijate usaldust näiteks alternatiivsete vaidluste Äh, la-, süsteemi, lahendamise süsteemi osas. see aitaks kaasa tarbijate probleemide lahendamisele. auväärsed parlamendisaadikud, meie tarbijad, tudengid, reisijad või, või äh, ja kõik teised äh, tänapäeva inimesed mõistavad, kui palju on uusi võimalusi meie tänapäevases maailmas ja just seetõttu on ka Euroopa Liidul oma mõte. Euroopa Liit eksisteerib kodanike jaoks. ja seetõttu peame me minema kaugemale ühisturust. julgeoleku tugevdamine võimaldab kodanikele ära kasutada Euroopa Liidu võimalusi. aga see ei ole eesmärk iseeneses, meie tarkade piiride programm võimaldab Euroopa Liidust ja liitu reisida, samas hoitakse kontrolli all immigratsiooni. me soovime vältida inimesi, kes üritavad kuritegelikult ära kasutada meie äh, majandusvõimalusi, samas peame me aitama kaasa inimeste tegutsemisele internetiajastul. me peame tagama oma välistegevuses ka sidususe, sest me peame tegutsema seal vastavalt oma majandusvõimsusele me peame aitama kaasa ka rahvusvahelisel areenil kaasa töökohtade loomisele ja majanduskasvule. peame andma ka humanitaarabi ja ka sel-, selleks on maailmas tarvis tugevamat Euroopat. auväärsed saadikud, enne lõppu selgitaksin ma, mida komisjoni tööprogrammis ei ole ja miks. nagu teatatud, tuleme me välja järgmise finantsperspektiivide projektiga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta keskel. spetsiifiliste programmide esitlus toimub kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teisel poolel koos üldise raamistikuga. tööprogramm ei ole sisse kirjutatud ka ellurakendamist alane tegevus, samuti rahvusvahelised läbirääkimised, sest nende läbiviimine sõltub ka kolmandatest osapooltest. samas on need öö, oluliseks osaks meie üldisest tegevusest me kavatseme jätkata ka selles küsimuses teiega dialoogi. auväärsed saadikud, oma sissejuhatuses märkisin ma ära, et tööprogramm ei ole mitte ainult meie dialoogi tulemuseks, vaid ka alguseks. järgmises etapis üritame me Euroopa Liitu kriisist välja juhtida. nüüd peame me hakkama tõesti kollektiivselt tegutsema me õhutame parlamenti ja nõukogu osalema kolmepoolsetes läbirääkimites selle üle, kuidas äh, rahastamisprogramme üles ehitada. komisjon soovib läbirääkimisi kiiremini läbi viia teatud algatuste puhul, mis on eriti tähtsas, tähtsad saavutamaks meie poliitilisi eesmärke. selline, see jõupingutused näitavad, et me kriisi ajal suudame ka vastavalt vastava kiirusega tegutseda. Euroopa kodanikud hindavad seda, ma arvan, et Euroopa institutsioonid peavad vastu tulema meie kodanike vajadustele, suur tänu tähelepanu eest! Ja... suur tänu, härra komisjoni president ja nüüd annan sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele, esimesena härra Josef Žaie, kaks minutit president Pitella, komisjoni president, austatud liikmed. Euroopa on majanduskriisist välja tulemas, meie majandus peab põhinema tööl, me peame kriisist välja saama ja peame selleks otsustama, mis on kõige olulisem. peame tagama, et nii paljudel Euroopa kodanikel kui vähegi võimalik oleks võimalus töökohta leida. ja seetõttu on äh, olu-, kõige olulisemad just need programmid, mis loovad töökohti. me oleme kriisist palju õppinud. me hakkasime looma uut majanduse juhtimise programmi ja loodetavasti on meil järgmisel aastal uued eeskirjad ja uued eelnõud, mis puudutavad majanduse juhtimist, äh, loodame, et need esitatakse meile ja et saame nad vastu võtta nii kiiresti kui võimalik kolleegid äh, tegelevad äh, konkreetsemate teemadega, aga ma toon mõned olulisemad välja. innovatsioon ja uurimistegevus on väga olulised. ja siin all peame vaatama konkreetseid algatusi, kaitsma intellektuaalomandit, Euroopa patendisüsteem peab olema konkurentsivõimeline, meie arvates on ka oluline, et me tõhustaksime Euroopasse imporditava toidu inspekteerimist ja samuti peame üle vaatama selle, mida me ootame oma tootjatelt ja me peame imporditavale kaubale äh, kehtestama samad reeglid. Lissaboni leppe alusel peame ka läbi vaatama seadusandliku töökava. septembrist äh, algas meie uus töökord äh,, president Barroso mainis seda Euroopa Liidu olukorda puudutavas kõnes parlamendil on siin teatud eelus, eelised ja on oluline, et me seda järgiksime, aga senine kogemus ei ole olnud väga hea aga mis puudutab tööprogrammide senist Äh, elluviimist, siis äh, me raiskame aega ja raha sellega, et me võtame igal aastal vastu uusi dokumente, aga me ei näe nendest erilist tulemust. nii et iga aasta jooksul peaks äh, tegelikult toimuma ka programmide elluviimise läbivaatamine. suur tänu, palun kolleegidel kinni pidada kõneajast sest me oleme juba väga pikalt oma ajakavast maas. ma ei ütle seda mitte härra Svobodale, tema räägib alati lühidalt, aga üldiselt, palun. härra president Barroso, asepresident Sefkovitš, ma arvan, et väga palju selles töökavas äh, on sellist, mida saame heaks kiita, aga võib-olla te mõistate, härra president, et me keskendume täna pigem kriitikale. me elame Euroopas, mida üha enam mõjutavad Euroopa vastased rühmitused, Euroopa vastane liikumine ja peame vaatama, milliseid meetodeid me saame kasutada euroskeptitsismi vastaseks võitluseks. esimene punkt taastumise hoogut-, hoogustamine, jah, on tõsi, et me peame reguleerima finantsturgusid, kaitsma neid, äh, nende struktuuri, aga äh, härra president, te olete seda mitu korda öelnud, äh, me peame tagasi tulema ka selle juurde, millest me oleme juba rääkinud, majanduse restruktureerimine, roheline majandus ja nii edasi komisjon on välja antud, välja andnud energiapoliitika uue dokumendi, kus räägitakse väga suurtest investeeringutest ja kuskilt ei ole näha, kust need investeeringud peaksid tulema. me peame kriisist väljuma aktiivse majanduskasvu poliitika läbi ja mis puudutab näiteks energiat ja transporti, eh, siis me peame siin lähtuma rohelisest majandusest. nüüd siseturg siseturu aruanne tuleb välja anda, Mario Monti on uue äh, aruande kokku pannud, aga tema ei tegelenud sotsiaalse dimensiooniga ja me ootame, millised on need ettepanekud, mis puudutavad näiteks töötajate lähetamist. meil on vaja oma töötajate huvides selget seisukohta. me peame tagama, et lähetamist ei kasutataks näiteks palgatampinguks. meil on vaja ka selget lähenemist maksupoliitikale me oleme näinud seda äh, Iirimaaga seoses on teatud riike, millel on madalamad maksumäärad selleks, et äh, ettevõtteid äh, kohale meelitada ja see tekitab raskusi naaberriikidele ja, ja loomulikult on ka riike, kellel on vaja öö, äh, oma eelarvet finantseerida. maksude teatav harmoneerimine on hädavajalik, näiteks äh, et, miinimummäär ettevõtte turumaksule ma saan aru, et teatud liikmesriikide jaoks on see väga raske teema, aga see on hädavajalik. eriti kui me räägime äh, sellest suurest lõhest rikaste ja vaeste vahel, siin samuti me peame välja töötama äh, programmid äh, naiste jaoks, töötute jaoks, mis puudutab kodanike programmi, presidentil on täiesti õigus aga kui vaadata seda tonaalsust, siis äh, meil on vaja paremat PR-i, inimesed ei mõista seda, mida me siin teeme. me peame parandama oma suhteid meediaga, me ei saa praegu oma sõnumit meediasse. ja euroskeptikud kasutavad äh, ka meie sõnumeid end, meie vastu ära. suur tänu, härra Svoboda ja nüüd proua Valean, kolm minutit. Times are hard for the European economy and for the European Euroopa jaoks on käes rasked ajad majanduses ja ka Euroopa jaoks üldiselt. meil on suured strateegiad, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend, energiapakett ja nii edasi, suured skeemid, aga me ei tea, kuhu minna ja mis me tahame saavutada ei piisa sellest, kui me tahame olla kõige paremad. reaalsus on selline, et me võtame vastu strateegiaid, aga me ei usu nendesse. mitte keegi neid ei rakenda või vähemasti mitte, peaaegu mitte keegi ja keegi ei rahasta neid. tundub, et meil on liiga palju strateegiaid ja liiga vähe huvi nende rakendamisse. nii et me peaksime pöörduma tagasi Euroopa projekti juurte juurde, juurde.. lihtsad loomulikud asjad ühisturg peaks olema meie suur skeem ja me peaksime kõik oma jõupingutused suunama selle ellurakendamisele. kui me tahame suurendada konkurentsivõimet, siis on meil vaja suuremat äh, majanduslikku integratsiooni ja seda saab saavutada ainult äh, siseturu kaudu. ma toetan töökava ja ma toetan ühisturu pakti ettepanekut, aga te, sellest ei piisi, te ju teate, mida on vaja investeeringuid toetada, kapitali juurde meelitada, bürokraatiat vähendada, me peaksime keskenduma lihtsatele asjadele, samuti ka ressursitõhis, tõhusus, transpordipoliitika, põllumajanduspoliitika reform, volinikud peavad tegema koostööd ja seega me ootame ka aastal kaks tuhat üksteist ambitsioonikat ettepanekut järgmiseks äh, rahandus persp-, perspektiiviks. kas meil on vaja uusi õigusakte finantskriisi kontekstis? jah, aga mitte konkurentsivõime arvel. aga me peaksime võtma äh, sellise lähenemise, millega saaksime olla ähm, eeskujuks ülejäänud maailmale. me ei me ei ole saanud äh, maailmas oluliseks tegijaks ja poliitikate kujundamise asemel me järgime neid. komisjonil on parim roll selleks, et äh, välja tuua meie tugevused ja nõrkused. aga praegu pakute te lihtsalt äh, kodanikele välja arvamusele, et Brüssel teab paremini Teie töö kodanike valdkonnas on keeruline, te olete lubanud poliitikaid koordineerida ja ma loodan, et see õnnestub, majanduskasv ja töökohad kõikidele. kui see ei õnnestu, siis tõesti Euroopa-vastased meeleolud levivad, aitäh! suur tänu! proua Rebecca Harms, kolm minutit. Ähm, härra president, lugupeetud härra Barroso, väga oluline on selgelt välja öelda, et me ei saa rääkida komisjoni tööprogrammist, ilma et me viitaksime siin ka eelarve arutelule. me ei saa seda teha ka jätmata kõrvale, jättes kõrvale Kreeka, Iirimaa ja teised raskustes olevad riigid. kõiki neid aspekte tuleb arvesse võtta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve arutelu lõpus kuulsin siin härra Barrosot ja tundus, et ta suhtus pigem positiivselt Euroopa, Euroopa Parlamendi lähenemisse ja see on kindlasti hea märk. me ilmselt ei suuda saavutada kõiki eesmärke, mis on äh, kirjas tööprogrammis, kui meil ei ole sobivat finantsraamistikku, mis regulaarselt ümber vaadatakse. nüüd Iirimaast. Iirimaa teemaline arutelu näitas meile, kui kaugel olime me lahenduse leidmisest ja kui kaugel oleme me praegu veel kriisist väljumisest. võib-olla siiamaani käitusime liiga liberaalselt finantsturgude suhtes ja oma fraktsiooni nimel tahaksin öelda, et teie tehtud ettepanekud selleks, et kriisiga hakkama saada ning samuti väljumisstrateegiate osas on kindlasti täiesti kehtivad kriisist väljumise alused, kuid meie arvates teie seatud eesmärkidest ei piisa. kui vaatame tagasi ja mõtleme selle peale, kui kaua me sellest kõigest juba räägime, kui kaua me räägime sellest, et meie rahaliit peaks toimima ja kui me seda ka tõepoolest tagada soovime, siis peaksime liikuma ikkagi Euroopa Liidu tasemel rahandusjuhtimise suunas. ja nüüd veel kriisist, me peame seadma endale selgemad, ambitsioonikamad eesmärgid majandusvalitsemise osas. seegi äh, kolleeg Svoboda rääkis juba töökohtade loomise ja äh, keskkonnaseostest, sellest, mis on strateegias kaks tuhat kakskümmend, ei piisa, see, millest räägitakse ei ole ilmtingimata jätkusuutlik keskkonnasõbralik majanduskasv ja me ei ole ka nõus sellega, mis on teie tööprogrammis, nagu me ei olnud nõus ka siis, kui me rääkisime strateegiast kaks tuhat kakskümmend. volinik Oettinger on liikumas eemale Euroopa Liidust, mis peaks põhinema jätkusuutlikel alustel. suur aitäh, nüüd palun kolleeg Vlasak üks minut härra president, daamid ja härrad. kahe tuhande kaheteistkümnes aasta kujutab proovikivi kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele. see näitab, kas me suudame toetada kestvat majanduskasvu. ja selles osas on tööprogramm võtmedokumendiks Euroopa Liidule. ja tegelikult vähem seadusandlust võib olla parem lahendus ja sellepärast äh, valmistab mulle muret äh, liidu seadusandlik tegevus. litsentsid on nüüd täiesti kõrvale jäetud, seda toetavad ka mitmed Euroopa Kohtu kohtulahendid väga raske on reageerida pidevalt muutuva süsteemi sees rakendusprotsessis peab ikkagi andma kõikidele piisavalt aega. suur aitäh, nüüd palun Patrick Ljavik. härra president, härra president Barroso, komisjon äh, räägib kogu aeg justkui nii, et meil ei, me ei olekski sügavas kriisis, omaenda äh, dokumendis olete te kirjutanud, et äh, kriisist taastumise märgid on selged. millised on aga kriisist taastumise märgid inimestele, kes elavad praegu tänaval? nelisada miljardit eurot avalikku raha on kulutatud pankade äh, päästmiseks, aga just nimelt nelisada miljardit eurot on peale sunnitud säästupaketis nendele riikidele, kes peavad oma eelarvet praegu ümber tegema. nüüd te räägite ka või me peaksime rääkima rohkem tagajärgedest ta,, Maastrichti lepingu ellurakendamise tagajärgedest Euroopa kodanikele. see me peaksime pigem rääkima suuremast sotsiaalkaitsest, töötasu suurenemisest, sissetuleku võrdsemast ümberjagamisest ja seega ka täiesti uuest maksualasest õiglus, õiglusest. miks mitte alustada kohe praegu uuringu väljatöötamist kapitali maksustamise osas? kui me refinantseerime panku, peaksime aitama kaasa ka koolitusprogrammide parandamisele ja samuti avalik-õiguslikele teadus- ja arendustegevuse programmidele. me peaksime nüüd Euroopas pöörduma uut tüüpi rikkuse ümberjagamise poole. suur aitäh teile, nüüd palun Nikit Savela. Since creation of job. suur tänu, härra president, kuna programmi üheks prioriteediks on töökohtade loomine, tahaksin ma kahjuks komisjoni poolt keegi mind ei kuula praegu, aga ma sooviksin komisjoni tähelepanu, härra president, pöörata uuele sisserändelainele, mis pärineb Lõuna-Euroopast. juba Kreekast praegu võib täheldada tohutut hulka noori inimesi, nii oskustöölisi kui oskusteta töölisi, kes emigreeruvad Austraaliasse või Saudi Araabiasse. teisalt, Saksamaal on puudu oskustöölisi. ning selle ning seetõttu selle asemel, et sisse tuua oskustöölisi, võiks liikmesriigid, kellel on neid üle, neid Saksamaale pakkuda. ma teeksin ettepaneku, et komisjon tuleks välja selle alase alg-, algatusega. Te räägite siin Euroopa lisandväärtuseks, väärtusest, miks te ei aitaks kaasa tööturule Euroopa tasandil? kui meil on nõudlus, peaks olema ka pakkumine, me peaksime tugevdama Euroopat eurooplastest oskustöölistega. see on programmis puudu ja mina se-, teen sellealase ettepaneku. suur tänu, proua Otsa-Veila, järgmisena enda nimel kõnelejad, kõigepealt Richard Seeber, poolteist minutit. suur tänu, härra president ma sooviksin õnnitleda komisjoni ambitsioonika tööprogrammi puhul, aga me peaksime selle üritama siduda veel tugevamalt strateegiliste pikema perspektiivi eesmärkidega. et me ei vaataks tulevikku ärevalt, vaid julgelt. nõukogu pidurdab ja seetõttu peaksid progressiivsed jõud kokku hoidma konkurentsivõime on hädavajalik, me peame tagama, et Euroopa oleks konkurentsivõimeline. samuti peame me saavutama jätkusuutliku majanduskasvu, kus, kuhu on kaasatud ka sotsiaalne mõõde. kõik see tuleb lahendada, kahjuks meedia, Euroopa-vastased jõud tunduvad tegevat kõvemat häält kui euro, e, Euroopa pool, poolt olevad jõud. me peaksime liikuma edasi õiges suunas, peale selle kutsun ma üles komisjoni tegelema ka suurema, suurema tõhususega, näiteks energia, toorained, hariduse, ülikoolide, koolide puhul, ka nemad peavad oma panuse andma Euroopa turu loomisesse, seega peame me keskenduma ka teadus- ja arendustegevuse sektorile. ülejäänud maailm ei maga ja me ei tohiks lubada, et me tegutseme nagu nõukogu väikeriigina. me peame vaatama kaugemale tulevikku. suur tänu ja järgmisena proua Monika Benova. suur tänu, president. härra Šefkovitš, komisjoni asepresident ma arvan, et nendel rasketel aegadel ei olnud komisjonil lihtne koostada nii ambitsioonikat tööprogrammi, seega ma õnnitlen teid saavutatu eest. üks võtmesõnu siin programmis on Euroopa ülesehitamine pärast kriisi ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine. mina olen skeptiline, ma arvan, et on enneaegne rääkida majanduse taastumisest. meil on küll positiivseid märke sellest, kuid majanduse tugev taastumine ei ole veel kindel. me ei tohiks jääda loorberitele puhkama. kui vaadata, mis toimub Kreekas või hiljuti Iirimaal, siis sellised probleemid muudavad majanduse taastumise kahtlaseks. aga me peame etendama majandust, muidu eelarve puudujäägid kasvavad Ehm, samas meil on eelarvedistsipliini jaoks tarvis ühtseid e-, Euroopa reegleid. kriisi ajal on eelarve puudujäägid majanduse jaoks väga kahjulikud, samuti peame me lahti saama struktuursest tasakaalu puudumisest Euroopas. mina toetan rangemat finantsturgude reguleerimisest, ma arvan, et praegustest ettepanekutest ei piisagi, aga see on vähemalt samm õiges suunas finantsjärelevalve raamistiku saavutamisel. jätkusuutliku majanduskasvuga oleme me samuti nõus, ma mõistan, et sellise programmi puhul ei saagi laskuda väga üksikasjadesse, me peame võitlema Euroopas vaesuse vastu ning võitlema sotsiaalse sidususe eest, selles, selles valdkonnas peame olema ambitsioonikad. suur tänu, et te saite hakkama isegi vähema ajaga, kui teile oli e-, eraldatud. järgmisena härra Hodgson, üks minut komisjoni programmis on seas vä-, sees väärikad eesmärgid, majanduskasv, töökohad, energiatõhusus, taastuvad energiaallikad. SNP öö, natsionalistlik Euroopat pooldav öö, valitsus toetab öö, sellist lähenemist. Euroopa vabade demokraatide liit siin, kuhu kuulub ka SNP koos Flandria, Kataloonia ja Walesi rahvuslastega, soovivad saavutada omavalitsust kodumaal. aga me soovime mängida ka täielikku rolli Euroopa otsuste tegemise protsessis, sest me soovime muutuda täieväärtuslikeks liikmesriikideks. me soovime olla sõltumatud kodus, kuid töötada siin äh, koos kolleegidega parema Euroopa nimel. suur tänu, kolleeg, ja järgmisena härra Castillo Vera. suur aitäh, härra president, praeguses kriisisituatsioonis on meil kaks suurt tüüpi poliitikaid ja tegevusi, kõigepealt ennetav poliitika ja teiselt poolt ähm, tõukav poliitika ühelt poolt räägime finantsinstrumentide järelevalvest ja äh, valitsemisest ning selle tugevdamisest ja kõigest sellest, mis annaks meile märku probleemidest, enne kui probleemid väljuvad meie kontrolli alt. ja teine poliitikatüüp, mis on äh, stiimulpoliitikad või tõukepoliitikad, need on põhimõttelise tähtsusega lugupeetud äh, härra volinik, sellist, seda tüüpi poliitikal on kolm põhilist aspekti, neid on muidugi rohkem, aga kolm põhi, on põhilist. innovatsioon, digitaalagenda ning siseturg. ja kui me räägime innovatsioonist ja teadus- ja arendustegevusest, siis just seal on tööprogrammi kõige suuremad lüngad härra Barroso ütles, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta keskpaigas tullakse välja juba konkreetsemate spetsiifilisemate programmidega, aga sellest ei piisa, meie fraktsioonil oleks väga meeldinud, et juba äh, teadus raamprogrammis, kaheksandas teadus raamprogrammis oleks juba sellele viidatud, suur aitäh! suur tänu, nüüd on sõna härra Vigeninil kaks minutit. härra president, lugupeetud komisjoni asepresident, kallid kolleegid, arutelu komisjoni tööprogrammi ümber ei ole midagi kuigi formaalset, see on viis tõmmata sellele kodanike tähelepanu ja komisjonile anda märku sellest, millistes valdkondades võivad nad äh, loota parlamendiliikmete toetusele. väga oluline on vaadata, mida Euroopa Liit teeb järgmineva aasta jooksul rahvusvahelisel areenil. meil on vaja tugevat välisteenistust ja see kindlasti osutub oluliseks ka Euroopa Komisjoni töös. nüüd laienemisküsimused sooviksime, et komisjon selles osas edasi liiguks ja jätkaks oma tööd va-, vastavalt sellele, mida on tehtud kahe tuhande kümnendal aastal. peatüki kakskümmend kolm osas tehtud töö on väga oluline ja loodame, et järgmises kvartalis ka komisjon meile läbirääkimiste kulgemisest teada annab veel üks oluline teema on Türgi. Türgit peaks julgustama jätkama vastutuste teel. eriti inimõiguste osas. ühtlasi sooviksime, et komisjon teavitaks parlamenti regulaarselt Serbia laien-, Serbia liitumistaotlusest. peame tagama koordinatsiooni töö ning äh, komisjoni eesmärkide ning vastavate eelarvevahendite kokkulangemise. sellele peaks keskenduma ka strateegia kaks tuhat kakskümmend nüüd palun sõna härra Andreas Schwabile, poolteist minutit. Äh, suur tänu, president, härra volinik, daamid ja härrad. me soovime, et komisjoni õigusloomeline programm võtaks arvesse Euroopa pikemaajalisi huvisid ja siin on arenguruumi. samas tööprogrammi põhimõtteline lähenemine on tervitatav mina huvitun e-, ühisturu puhul ühest spetsiifilisest valdkonnast, professor Monti dokument peaks olema kõikidele kodanikele huvitav, sest ta üritab ühisturuga veel kaugemale minna. kui vaadata nüüd tööprogrammi Monti raporti põhjal, siis komisjon on üritanud selle, seda arvesse võtta. liikmesriigid ei ole suutnud küll oma öö, kohustusi täita, aga seda ei, programmis mainitud ei ole, tuleb algatada rikkumismenetlusi. meil on siin hüpoteegikriis, kriis, kontsessioonidega alased rikkumised ja nii edasi ja nii edasi. prioriteedid kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks tuleb esitada ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, et me saaksime sellele tegevusele ka oma hinnangu anda. samuti peaks ka alati kaasas käima mõjuhinnang, et me näeksime, miks selliseid tööprogramme üldse vaja on. suur tänu, härra Schwab ja nüüd Evelyn Gebhardt, kaks minutit. suur tänu, president, kolleegid, härra volinik ma arvan, et Lissaboni lepinguga oleme me liikunud edasi, me oleme sisse toonud sotsiaalse turumajanduse, mis on nüüd Euroopa poliitikate osa. meie eurooplastena ja Euroopa Parlamendi saadikutena ootame, et sotsiaalne turumajandus muutuks ka reaalsuseks. vaadakem nüüd, mis on sisse kirjutatud äh, siseturu akti ja mis siseturul üldse toimub. komisjoni tööprogrammis on üks, on teatud asju puudu. ei piisa sellest, kui räägitakse sotsiaalse mõju hinnangutest Euroopa õigusaktide puhul. meil on tarvis seda, et ellu rakendataks ka sotsiaalklausel. et kodanikud ka tõesti Euroopast kasu saaks et nad näeksid käegakatsutavaid tulemusi, mitte ilusaid sõnu kuskil dokumentides. näiteks üldmajandushuvi teenused, neid on tarvis eraldi kaitsta. komisjon peab tegelema üldmajandushuvi teenustega, samuti peavad nad arvesse võtta tööliste, peavad arvesse võtma tööliste õigusi ka see on väga oluline. eks me näe, mis juhtub tööliste lähetamise direktiiviga, minul aga hakkab natukene kõrini saama, sest juba tükk aega ootame me, et komisjon hakkaks, äh, tuleks välja ettepanekutega kollektiivsete äh, hagide asjus on läbi viidud kuus uuringut ja nüüd kuuleme me, et komisjon kavatseb korraldada veel ühe uuringu kollektiivset hagilasjust tarbijakaitse valdkonnas. sellest ei piisa, meil on tarvis konkreetseid ettepanekuid komisjonilt. suur tänu, proua Gebhardt ja järgmisena Jean-Paul Causes, poolteist minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, Rahvapartei koordinaatorina rahanduspoliitika osas tahaksin rõhutada kahte punkti teie tööprogrammis. kõigepealt majandusvalitsemise tugevdamine. suure huviga uurisime finantsjärelevalve paketti. meil on vaja siduvaid ja konkreetseid meetmeid, mis läheksid kaugemale sellest, mis praegu on välja käidud. ühtlasi on vajalik ka see, et Euroopa Parlament oleks kaasatud kavandatavate protsesside väljatöötamisse. on vaja leida õiguslik alus selleks, et vältida aluslepingute põhimõttelist muutmist, mis ei teeks muud, kui jätaks venima need meetmed, mida on vaja võtta kasutusele juba praegu. ja teiselt poolt finantsjärelevalve raamistik, ettepanekud on juba laual, kahe tuhande üheteistkümnes aasta on otsustavaks hetkeks, me usaldame volinik Michel Barnier, et parlament näitas kahe tuhande kümnendal aastal oma sihikindlust, näiteks alternatiivsete investeerimisfondide äh, haldamisdirektiiv ning samuti Euroopa äh, reitinguagentuuride järelevalve äh, ettepanek. me liigume pragmaatilise seadusandluse teel, mis on ühtlasi ka tõhus ja seda eeldame me ka komisjonilt suur tänu teile, nüüd palun kolleeg Derossa, poolteist minutit. suur tänu, härra president. president Barroso rääkis oma sissejuhatavas ettekandes uutest meetmetest tööliste lähetamise direktiivi ellurakendamisel. ta ei olnud läinud küll üksikasjadesse, aga oma kuulamisel enne presidendiks määramist rääkis ta, et tullakse välja konkreetsete meetmetega, mis, mis läbi vaadatakse üle tööliste lähetamise direktiivis, võetakse arvesse ka sotsiaalset dumpingut. ma tuletaksin seda talle meelde. samuti tahaksin ära märkida, et on hädavajalik tulla välja õigusaktidega, tagamaks õiguskindlus liikmesriikidele, kes pakuvad üldhuviteenuseid komisjon peaks üle vaatama need probleemid selles valdkonnas. ma räägin, äh, räägime sellest kindlasti järgmise aasta alguses veel. samuti siis see vast-, vas-, vaesusevastase võitluse platvorm. ma ei kahtlegi, minu meelest võiks komisjon kasutada seda platvormi ka läbirääkimistel praegu Iirimaaga kui see ei ole õige koht, siis mis see üldse on, milline oleks Euroopa panus Iirimaa probleemide lahendamisesse, kui nüüd pangad kõrvale jätta? lõpetuseks üks märkus. me kasutame siin täiesti valesid võimalusi, kui me räägime siin miinimumettevõtluse tule, tulumaksust me räägime siin ühisest maksupoliitikast, sama, ja sellest, et meil oleks vaja piisavalt tugevat eelarvet, aitamaks välja nõrgemaid äärepoolseid riike. on tõesti palju erinevaid poliitikaid, mis tuleb paika panna ennem, kui me räägime ühtsest ettevõtlustulumaksust Euroopas. suur tänu, järgmisena härra Öri, poolteist minutit suur tänu, härra president. mina olen EPP koordinaator Sotsiaalküsimuste komisjonis, ma tervitan seda töökava ja ka seda, et meil on võimalus äh, arutada seda uut algatust, mis puudutab uusi oskusi uutel töökohtadel. mul on hulk poliitilisi ja muid märkusi ma arvan, et on oluline jõuda kokkuleppele ja komisjon ei peaks mitte ainult vaatama äh, nõukogu poolt pakutavaid alternatiive, vaid ka parlamendi omi. väga paljud on öelnud, et meil on vaja meie prioriteetide elluviimiseks piisavaid finantsressursse ja ma pööraksin tähelepanu ka sellele, et defineeritud programmid peaksid olevat, olema jälgitavad, monitooritavad. nüüd mõned probleemid. me räägime siin haridustaseme ja koolituse parandamisest, aga ma ei näe siin tööohutuse ja töö kutsehaiguste valdkonda. ma tahaksin rõhutada, et kui me räägime töötajate lähetamisest, siis me toetame tõhusamat lähenemist, aga me oleme vastu igasugustele uutele direktiividele mis puudutab globaliseerimist ja Euroopa Regionaalarengu Fondi, siis äh, me peame seda fondi kasutama tõhusalt ja valima programmid, mis oleksid kooskõlas äh, töökohtade loomise ja valiku laiendamise prioriteediga. me ei taha näha äh, VKE-dele uut bürokraatiakoormat suur tänu ja nüüd proua Edith Herzog, poolteist minutit. suur tänu, president, püüan teha väga lühidalt. tänan komisjoni töökava eest, selle koostamine pidi olema väga keeruline, sellepärast et selle taustal pole eelarvet ja tahaksin rõhutada neid punkte, mis oleksid pidanud sees olema, aga mida siin ei ole, me peame vaatama tööstuspoliitikat siin peab leidma uusi algatusi, meil peab olema tooraine poliitika, energiatõhusus ja energiainvesteeringud, siin peaks olema konkreetsemaid algatusi, muuhulgas ka töökavasid, me tervitame seda, et äh, teadus ja arendust, me, meil on kahju sellepärast, et raamprogramm, kaheksas raamprogramm pole edasi arendatud ja me loodame, et Galileo ja ITER-i osas jõutakse eelarve osas kokkuleppele ja me saame nende juurde tagasi tule, tulla. VKE-de osas tuleb ka äh, vastu võtta uus poliitika, sellepärast et vana poliitika peab juba varsti juubelit ja järgmise kahe kuni kuue, järgmiste kuude jooksul on meil uued liikmesriigid äh, nõukogu eesistujateks, me peame vaatama, ühtekuuluvuspoliitikat ja regionaalpoliitikat Euroopa Liidu sees, sellepärast et ma arvan, et lõhe ida ja lääne vahel ei ole aktsepteeritav, eriti mis puudutab palgataset ja me tervitame ka seda osa, mis puudutab energia tarnekindlust, idapartnerluse raames tuleb samuti edasi liikuda ja eriti Euronesti osas. aitäh, proua Hertsog, nüüd härra Korš Grosch poolteist minutit, aga teda ei ole kojas. nii et järgmisena proua Catherine Trautmann, poolteist minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, see tööprogramm räägib töökohtade loomisest ning samuti majanduskasvu taastumisest. loomulikult me ei saa jääda siin vaid stabiilsuse kasvupakti äh, repressiivsete külgede juurde. Euroopa Liidus tuleb luua töökohti kõikjal ja äh, töökohad ning sotsiaalkaitse on samuti näitajateks majanduses seega tuleks pöörata suuremat tähelepanu ka finantstehingute maksule ning tagada suurem koordineerimine Euroopa Liidu ning Euroopa Liidu liikmesriikide töö ja ministrite töö vahel. tuleb rõhutada ka lähetatud töötajate direktiivi ning ähm, avaliku huvi teenuste direktiivi. Euroopa Liidu digitaalagenda on oluliseks faktoriks selles uue, uut tüüpi majanduses komisjoni ambitsioonid selles valdkonnas on väga teretulnud. Euroopa Liidus peavad Euroopa Liidu kodanikud olema Euroopa Liidu projekti keskmes ja me ei saa keskenduda vaid julgeoleku küsimustele ja rändevoogude haldamisele ja härra president, lõpetuseks veel see tööprogramm kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks peab olema äh, sellise poliitika näiteks, mis äh, näitab, et ähm, riiklik endasse sulgumine ei ole õige tee ja kui komisjon seda teeb, siis äh, saab ta toetuda ka parlamendile, seda tingimusel, et komisjon on ambitsioonikas. suur aitäh, nüüd palun Elmar Brokk, poolteist minutit. president. Äh, president, härra volinik lubage mul keskenduda kolmele punktile. esiteks, ma arvan, et mis puudutab välissuhteid, siis komisjonil on siin väga palju vastutust, nad on edasi liikunud ja eriti idapartnerluse osas tuleks kiiremini edasi liikuda, peaks äh, multilateraalsed suhted sisse seadma idapartnerlusriikidega, me ei peaks mõtlema mitte ainult energiasuhetele, vaid ka strateegilistele suhet-, erinevatele äh, nendele idariikidega, idapartnerlus on kõige esimene prioriteet. teiseks, ma ei tea, mis saab struktuurifondidest või teistest äh, sellelaadsetest, aga mis puudutab äh, programme välissuhete valdkonnas, siis need äh, on väga bürokraatlikud, äh, raha kättesaamiseks läheb väga kaua aega, vähemalt aasta aega, jällegi idapartnerluse puhul me näeme väga paljudes valdkondades seda ja ma ei tea, kas sellel on pistmist finantsmäärustega, aga siin on peaaegu sama palju äh, Äh, keerukaid menetlusi nagu kümme aastat tagasi ja me peame leidma Euroopa lisandväärtuse ja kui me jääme kogu aeg rongist maha, kui raha tuleb alati liiga hilja, siis äh, me ei saavuta oma eesmärke. me peame tegema otsused äh, programmide sõnastamise osas, kinnitamise osas, rahastamise osas, need peavad kõik toimuma kiiremini. ja nüüd kolmandaks äh, Äh, transatlantiline majandusnõukogu ja suhted USA-ga on majanduslikult ja strateegiliselt väga olulised ja ma arvan, et komisjoni dokument li-, piisavalt ei keskendu sellele. nüüd proua Tikao, poolteist minutit. suur tänu, president. Euroopa kodanikud ootavad, et aastal kaks tuhat üksteist keskenduksid Euroopa institutsioonid töökohtade loomisele ja Euroopa sotsiaalsemaks muutmisele. transpordikomisjoni esimehena tahaksin avaldada kahetsust, et olete edasi lükanud Euroopa transpordi tuleviku valge raamatu, see on väga oluline dokument nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka järgmise finantsperspektiivi seisukohalt. töökavas tahaksin rõhutada seda, kui olulised on õigusaktid, mis puudutavad era-, isikuandmete kaitset äh, ja samuti äh, võrkude äh, kaitset, elektrooniline allkiri ja elektrooniline identifitseerimine, need on kõik hädavajalikult selleks, et me saaksime ellu viia digitaalse Euroopa ja luua siseturu ja sisemise teenuste turu. meil on ka Eh, hea meel arukate energiavõrkude algatuse üle. me peaksime ka rohkem kaasa, kaasama eh, taastuvenergiat, millesse liikmesriigid on eh, väga palju investeerinud ja samuti peame ette valmistama infrastruktuuri elektriautode jaoks ressursitõhususe ja energiatõhususe valdkonnad äh, toovad uusi töökohti, äh, suurendavad pädevust ja loovad äh, sotsiaalsema Euroopa ja need on ka meie prioriteedid aastaks kaks tuhat üksteist. suur tänu, proua Tikao, nüüd Daniel Kaspari, poolteist minutit. suur tänu komisjonil on väga suur töökava aastaks kaks tuhat üksteist ja ma arvan, et see on hea. aga võib-olla peaks välja tooma selgemad prioriteedid. meil on äh, kakskümmend kuus volinikku üle kolmekümne valdkonna ja me ei tahaks äh, Äh, näha olukorda, kus iga volinik äh, tõestab äh, ennast läbi õigusaktide eelnõude esitamise, ma arvan, et tuleks keskenduda prioriteetidele. Euroopa ei saa olla tugev, kui ta püüab teha liiga palju. ja eriti, mis puudutab väliskaubandust, siin ma olen ka koordinaator, mul oleks hea meel ähm, kui me edasi liiguksime transatlantistes suhetes, nagu ka härra Brock viitas, äh, tegevuskava on olemas, aga midagi ei toimu. maailm muutub kiiresti, majanduslik võim nihkub äh, teistesse piirkondadesse, nii et me peame ameeriklastega tegema tihedamat koostööd. mul oleks hea meel, kui komisjon tervikuna oleks teadlik sellest, et äh, väliskaubanduse valdkonnas on parlamendil kaasotsustusõigus pärast äh, Lissaboni lepet, äh, komisjon peab parlamendiga koostööd tegema, me peame õppima, kuidas koos töötada, kuidas õigusaktidega tegutseda ja ma loodan, et komisjon pöörab sellele tähelepanu ja palun andke meile palju koostööaega, aitäh! suur tänu! nüüd härra Mitchell, poolteist minutit. suur tänu! kõigepealt sooviksin ma õnnitleda komisjoni selle dokumendi koostamise eest. Euroopa Liit üritab võidelda kriisiga, aga see töö, mis on veel teha, tähendab seda, et me ei tohiks unustada ka kolmanda maailma inimesi. mina olen arengukomisjonis eh, Rahvapartei ko-, koordinaator. on šokeeriv, et kui me nõustusime eraldama arengumaailmale null koma kaheksa protsenti SKT-st, siis iga kord, kui tekivad rahalised raskused liikmesriikides, on see üks esimesi valdkondi, kus tehakse kärpeid. mina ja me kõik ju mõistame, Äh, ju, et kui SKT ja RKT vähenevad, äh, vähenevad ka arenguabirahad, aga see ei, väheneda ei tohiks protsent ja korduvalt. ma paluksin, et komisjon teeks kõik, mis nende võimuses pärast New Yorgis toimunud äh, aastatuhande aruannete ülevaadet, tagamaks, et liikmesriigid täidaksid oma kohustusi me ei soovi, et nad vähendaksid oma panuseid, me ei, e, soovime aga, et nad ei vähendaks panuste protsenti SKT-st. suur tänu, härra Mitchell, nüüd vaba mikrofon. härra Pussutil. suur tänu, president. ma sooviksin siin ära mainida, et majanduskriisi ajal on täiesti loomulik, et me keskendume majanduslikele aspektidele. meil on tegemist ju kodanike Euroopaga, see tähendab, et me peame jätkama Stockholmi programmi ellurakendamisega, sest see programm äh, viib meid kodanike Euroopani, järgmisel aastal on meil tarvis konkreetseid arenguid terrorismivastases võitluses ja üldise julgeoleku tagamisel meie kodanikud soovivad Euroopa Liidult rohkem julgeolekut. samuti peame me tugevdama võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu, eriti korruptsiooni aspektist lähtudes. me peame ka kaitsma oma kodanike õigusi, näiteks kuritegude ohvreid. samuti peaksime me välja töötama ühise varjupaiga ja rändepoliitika, mis põhineb vastastikusel solidaarsusel. suur tänu, härra Pussutil, nüüd härra Balsiitis. suur tänu, härra volinik. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta programm, programm näeb päris ambitsioonikas välja. ja oleks soovitav, et see dokument annab ka oma panuse Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja jõukamaks muutmisesse. minevikus on tehtud palju ambitsioonikaid plaane, mis on kirjutatud sisse paljudesse ilusatesse dokumentidesse, paljud plaanid aga ei realiseerunud. tuleb aidata riike, mis on kannatanud finantskriisi käes, aga meil tuleks muud, meil on vaja ka muuta meie finantspoliitikat, meil on tarvis tugevamat turujärelevalvet, samuti on palju teisigi olulisi aspekte, nagu näiteks energiatõhusus. me saame anda oma panuse Euroopa konkurentsivõimelisemaks muutmisesse ning see äh,, samal ajal luua ka uusi töökohti. suur tänu, nüüd härra Andrew Brons. suur tänu, president kui ma nüüd loen seda komisjoni tööprogrammi kahe tuhande üheteistkümneks aastaks, siis tuleb üks põhi, välja üks põhimõtteline äh, aspekt. komisjon kasutab kriisi ära suurema võimu endale haaramiseks. suure, suurem äh, finantsjärelevalve, suurem makromajanduslik koordineerimine ja kõige õudsam, suuremad eelrakendamismehhanismid kui vaadata nüüd Euroopa kakskümmend kakskümmend dokumenti, siis see on väga aus, kakskümmend miljonit töötut, neli protsenti SKT kahanemist kahe tuhande üheksateist, üheksandal aastal. kakskümmend kakskümmend dokument räägib sellest, et liikmesriigid on kõige innovatiivsemad maailmas, aga kui tõusvad majandused saavad varist-, varastada meie leiutisi karistamatult, ei jõua meiegi edasi. me peame võitlema selliste äh, orjanduslike majanduste vastu. kakskümmend kakskümmend strateegia ütleb, et äh, Euroopa peab olema loo, loo, loov äh, ja keskenduma oma annetele, võib-olla me peaksime seda ütlema ka teistele riikidele. suur tänu nüüd, härra Polinska. Äh, program komisji jest ambitny, ale e, zabrakło mi jednego komisjoni tööprogramm on väga ambitsioonikas, aga siit on, siin on siiski millestki puudu, ma tahaksin, et Euroopa Komisjon rõhutaks juba olemasolevate strateegiate, määruste, õigusaktide ellurakendamist, sest et me töötame välja uusi strateegiaid, uusi dokumente, kuigi olemasolevaid praegu korralikult ellu ei rakendata, eriti just energiasektoris, nii et minu arvates see peaks olema eraldi punkt komisjoni tööprogrammis. kui olemasolevate õigusaktide ellurakendamist ei järgita, siis kaotab komisjon ka oma usaldusväärsuse. me oleme näinud, et Euroopas on selline käitumine toonud kaasa ka suuri rahalisi raskusi, mitmed ähm, liikmesriigid on ületanud äh, Maastrichti kriteeriume, võib-olla see ei ole meile kuigi huvipakkuv, aga igal juhul see peaks olema komisjoni töö peapunktiks. nüüd on sõna, palun äh, proua Brinkipusiitšalt. suur tänu, proua president. komisjon tahab edendada uute töökohtade loomist, aga tundub, et äh, tööhõive valdkonnas äh, komisjon ei tule välja piisavalt paljude ettepanekutega. komisjon äh, tuleb välja samade algatustega, mis eelmisel aastal, mis on seotud näiteks töötajate lähetamisega ja samuti soovitakse reguleerida sisserännanud töötajate olukorda, aga sellest ei piisa. me peame mõtlema tulevikule ühe ettepaneku eesmärgiks on äh, suurendada pensioniiga, aga komisjon ei ole välja pakkunud alternatiivseid äh, töötamisvorme pensionäridele me teame, et ähm, illegaalne majandus äh, järjest suureneb ja komisjon ei paku välja mitte midagi, kuidas selle vastu võidelda. meil tuleks ähm, arvestada ka sellega, et väga paljud inimesed elavad vaesuses, nii et äh, komisjon peaks välja pakkuma direktiivi miinimumpalga kohta. tänan tundub, et äh, tööprogramm ühest küljest jätkab tehtult, äh, teisalt äh, on muudatused, millised on ettepanekud aastaks kaks tuhat üksteist? me loomulikult peaksime jätkama majandus see kasvatamist ja töökohtade loomist ja meil on suhteliselt selged eesmärgid aastaks kaks tuhat üksteist. aga nagu oluline on äh, muuta juhtimist, nii nagu soovitas Monti raport. oluline on reformida finantsinstitutsioone ja nende kontrolli. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on oluline rakendada vastu võetud otsused ja alustada tööd uute agentuuridega konkurentsivõimet on võimalik tõsta ainult innovatsiooni kaudu. ja lõpetuseks, väga oluline on töötada mitmeaastase finantsraamistiku kallal aastateks äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. suur tänu, järgmisena saab sõna Prosmokova. tänan, et te mulle sõna andsite. asepresident Šefčovitš, tööprogramm on väga ambitsioonikas ja see võimaldab meil rakendada strateegiat kakskümmend kakskümmend, selle kohta on väga palju juba öeldud. mina tahaksin aga rääkida sellest, mis on kõrvale jäänud. kuidas komisjon kiirendab kiireloomuliste ettepanekute rakendamist, me teame ju, kuivõrd kaua aega võtab Euroopa Liidu tasandil seadusandluse vastuvõtmine Te toonitasite, kuivõrd oluline on koostöö parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel. kas te arvate, et konstruktiivne koostöö nõukoguga on võimalik ilma teatavate takistusteta? järgmisena saab sõna komisjoni asepresident äh, härra Sevtšovitš, palun Ah, suur tänu, president. kõigepealt tahaksin tõesti öelda, et ma hindan tänast arutelu väga. suur tänu austatud parlamendisaadikutele positiivse lähenemise, heade sõnade eest komisjoni tööprogrammi kohta. kui me nüüd vaatame teie sõnavõtud läbi, siis me näeme, et eh, eesmärgid ühtivad üsna suuresti ja komisjoni äh, tööprogramm vastab teie soovidele. intensiivne suhtlemine äh, parlamendi komi-, komisjonide ja volinike vahel on aidanud nüüd sellise äh, tööprogrammiga välja tulla, kus ühtivad nii komisjoni kui parlamendi eesmärgid väga paljud tõid välja selle, et on vaja keskenduda ka ees, meetmete rakendamisele, et programm ei jääks mitte ainult paberile, mõistan väga hästi seda nõudmist. just seetõttu on komisjoni tööprogrammi ka seirepunkt võetud, mul on väga hea meel regulaarselt Euroopa Parlamenti külastada ja anda teile aru, kuidas komisjoni tööprogrammi ellu viiakse tahaksin vähemalt aastas korra teile aru anda selle kohta, kuidas programmi rakendatakse. kolmekümne neljast algatusest, mis on selleks aastaks ette nähtud, suudame me kindlasti ellu viia kolmkümmend, see äh, rakendustase on üsna hea, aga muidugi äh, annan teile täiendavalt veel informatsiooni rakenduse kohta äh, muidugi ma nõustun, kui te ütlete, et on vaja palju rohkem ära teha, mitte vähem ja äh, loomulikult niisugune lähenemine on ainult teretulnud. nõustun ka nendega, kes ütlesid, et me peame paremini tööd tegema, me ei pea mitte ainult äh, tulemusi andma, et eesmärgideni jõuda, vaid me peame ka näitama, et kõrgetasemelise tööga suudame me saa-, saavutada äh, parimate vahenditega kõige olulisemaid eesmärke selleks, et anda vastulöök euroskeptikutele. praegu on meil väga rasked ajad, ksenofoobia, rassism, eh, mitmed negatiivsed nähtused tõstavad pead ja kui me hästi koostööd eh, organiseerime, siis suudame nendele nähtustele vastu seista. samuti on vaja palju infrastruktuuri investeeringuid samas tuleb tagada ka see, et me äh, rajame kaasaegseid infrastruktuure, et me oleksime konkurentsivõimelised maailma tasandil, seetõttu peame ajakohastama oma infrastruktuure. majanduseesmärkide suhtes on see väga oluline, me peame samas ökonoomselt kasutama oma ressursse ja seetõttu on rohkem kui kunagi varem kasutada projektipõhist lähenemist ja ühendada Euroopa Investeerimispanga, erasektori ja avaliku sektori jõud. ühisturust kõneldes tervitan kõiki neid märkusi, äh, mis tehti ühisturu kohta, siseturg on nii-öelda kroonijuveel Euroopa Liidu jaoks, sest me oleme väga palju juba saavutanud, aga me teame, et me suudame veelgi rohkem ära teha, kui me suudame vabastada äh, täielikult ühisturu äh, Äh, potentsiaali, me peame mitmesugustest äh, kitsaskohtadest ja barjääridest üle saama, paljud äh, rääkisid siin digitaalmajandusest. kujutage ette, kui palju võiks Euroopa elujärg paraneda, kui me kasutaksime rohkem digitaalseid võimalusi. Mario Monti on suurepärase raporti koostanud, Michel Barnier on kasutanud seda raportit mitmesuguste ettepanekute tegemiseks ja nüüd äh, tõesti me kõik mõtleme selle üle, kuidas Euroopa ühisturg muutuks konkurentsivõimelisemaks ja annaks veelgi paremaid tulemusi kui seni. osalegem siis aktiivselt ja vaatame, millised ettepanekud, mis äh, Michel Barnier on teinud, on meie jaoks kõige olulisemad, millised on kõige kõrgema prioriteediga, kõige kõrgema tähtsusega millised aitavad meil äh, täiustada siseturgu. Günter Verhoigen on samuti äh, oma panuse andnud vähendada nimelt äh, halduskoormust kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks kahekümne viie protsendi võrra. ma võin teile komisjoni poolt öelda, et tõesti ähm, me püüame seda teha, aga me proovime isegi kolmkümmend protsenti vähendada bürokraatiat sellega ei tegele mitte ainult Euroopa Komisjon, väga sageli on halduskoormus väga suur ka eh, liikmesriikides, kui püütakse ellu viia Euroopa õigustikku, eh, me peame halduskoormust püüda, püüdma vähendada mõlemal pool, nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikides. sotsiaalse dimensiooni tähtsusest kõneldes nõustun teiega täielikult, me oleme äh, õppinud äh, minevikust, äh, me oleme äh, vastu võtnud tööaja direktiivi, lähetatud töötajate direktiivi, kõik need peegeldavad nüüd ka sotsiaalaspekti siseturul, siseturgu on või-, võimalik edasi arendada ainult siis, kui seda tehakse koos, kooskõlas ja arvestades kodanikega ning äh, seetõttu on kõikides ettepanekutes tähtsal kohal ka sotsiaalse mõju hindamine. Pratsavela esines väga kirgliku kõnega, rääkides sellest, et Euroopast voolavad ajud välja, noored lahkuvad Euroopast väljaspoole tööle mõnikord äh, toimub see seetõttu, et Euroopa tööturul on veel ikka takistusi, teisest küljest äh, on informatsioonist puudu, aga väga sageli äh, ei ole meie haridussüsteem vastav sellele, mida ettevõtted inimestelt ootavad. minu kolleeg, volinik Vassiljev on siin ja kindlasti, kindlasti saab ta selgitada, kuidas saab äh, oskusi paremini sobitada turuvajadustega, nii et ära kasutada ne-, töötajate potentsiaal nii hästi kui võimalik. samuti tahaksin finantsturu regulatsioonist kõnelda, tähtis on äh, selles valdkonnas kiirelt otsuseid teha, kuidas seda saavutada me juba rõhutasime, et koordineerimine on väga tähtis nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel. meil on vaja mingisugust uut kavandamise meetodit, et paika panna prioriteedid, ajakava, et me saaksime tõesti ka kiiremini tulemusteni jõuda ja õigusloomeprotsessi tõhustada ja kiirendada võin teile kinnitada, et mitmeaastase finantsraamistiku puhul tahame jällegi omalt poolt äh, parima anda, et see oleks tõesti ambitsioonikas projekt. väga oluline on nii meediale kui liikmesriikide kodanikele selgitada, kui tähtis on sellekohane arutelu. üks protsent SKT-st on juba väga tähtis. milline on Euroopa Liidu stru-, eelarve struktuur? üheksakümmend protsenti eelarvest läheb ju tagasi liikmesriikide majandusse ja vahepeal on siis tulnud Euroopa Liidult lisandväärtus sellele. seetõttu on vaja seda selgitada kodanikele, on vaja kõiki instantse informeerida, kuidas on meie eelarve ülesehitus, siis on võimalik ka meie projektidele ja ettepanekutele suuremat toetust saada. Elmar Brok rääkis väga olulisest äh, dimensioonist, nimelt välissuhetest, laienemisest, jällegi tuleb tagada usaldusväärsus mõlemal poolel meie läbirääkimised ja eh, kriteeriumide kontroll peab olema usaldusväärsete, samuti peab olema meie pakkumine usaldusväärne. USA on meie jaoks väga oluline partner, kui me kaubandusbarjääre suudaksime nüüd vähendada, siis eh, kindlasti hakkaksid meie suhted paremini arenema, ja kui me nüüd juba kaubandusest räägime, siis Euroopa on valmis läbi rääkima, on valmis edasi minema, aga meil on vaja partnereid. ei saa üksi äh, nõuda kokkuleppeid, kui me tunneme, et partner ei ole piisavalt tugev, eh, kui partner ei sisenda meile kindlust, seetõttu peab pidevalt välja tulema uute, uute ettepanekutega, arvestama uusi võimalusi maailmamajanduses ja just seda ongi maailma majandusele praegu vaja. ning vabadusel, õigusel ja turvalisusel põhinev ala. me oleme täiesti teadlikud, et see äh, valdkond pakub enamusele meie kodanikest väga suurt huvi ja seetõttu on ka suur osa meie programmist just sellele valdkonnale pühendatud. tahaksin teha nii, et äh, meie kolleegid peaksid edasi struktureeritud dialoogi selles valdkonnas ka teie parlamendikomisjonidega ja nüüd olengi ma lõpetanud, olen valmis küsimustele vastama, tänan. aitäh, volinik, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine toimub detsembris. me teeme nüüd kolmeminutilise pausi, enne kui me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde kolleege, kolleegi, e riprendiamo i nostri lavori, l'ordine austatud daamid ja härrad, palun jätkame tööd järgmine päev.